Um, I'd like to call this uh, meeting to order. niisiis, alustame oma tööga. mina muidugi ei ole eh, Vicky Ford, vaid mina olen Catherine Styler, aga ase eh, koosoleku juhataja nüüd. Eh, Vicky Ford ka ühineb meiega õige pea. kell läheb, nii et eh, kuulutame siis oma töö alanuks. aga veel enne ma tahan tervitada meie külalisi eh,. palun eh, lehvitage meile proua Gebhardt kutsus kohalikud poliitikud Saksamaalt meile siia külla. nii et suurepärane, et te kohal olete. ja ma loodan, et teil on huvitav. nüüd esimene asi, mis meil päevakorras on, on äh, ettekanne selle kohta, kuidas e-koosoleku rakendust kasutada. meil on TIN ja ka tema kolleeg siin, kes tutvustavad seda väga tähtsat e-instrumenti meile, sest meie ju vastutame ka digitaalse ühtse siseturu eest ja digitaalse agenda eest siin kojas ja sellepärast on hea, kui me seda ka praktikas rakendame, nii et palun. Thank you very much, Chair, and thank you. Eh, suur tänu selle võimaluse eest tutvustada teile e-koosoleku rakendust siin IMCO komisjonis Need, kes olid siin möödunud aastal, on saanud juba tutvuda selle e-koosoleku rakendusega, sest testiti seda eelmise koosseisu ajal juba, aga nüüd loomulikult on see kogu parlamendi käsutuses ja eh, kõik, kes töötavad kas siin personalina, saadikutena, saavad seda rakendust kasutada tegemist on rakendusega, mis töötati siinsamas välja selleks, et komisjoni töödokumendid elektrooniliselt oleksid kättesaadavad ja eesmärgiks on kasutada elektroonilisi dokumente samamoodi nagu paberdokumente, aga loomulikult elektrooniline versioon võimaldab palju rohkem ära teha kui tavaline paberdokument. nii et e-koosolek on selline töövahend teie jaoks, hõlbus ligi pääseda ja hõlbus kasutada kõikjal ja igal ajal, igal seadmel, ükskõik siis, kas kasutada laptopi või tahvelarvutit või isegi eh, nutitelefoni, loomulikult nutitelefoni ekraan ei ole ideaalne dokumentidega tutvumiseks, aga proovida ju võib e. e-koosolek eh, võimaldab tutvuda käesoleva Äh, kohtumise dokumentidega, aga võib ka ajas tagasi minna ja eelmiste koosolekute dokumente vaadata. ja kõikide komisjonide oma ja kõikides keeltes saab seda teha. jah, on annotatsiooni äh, instrumendid, millega saab märkusigi teha ja neid salvestada, dokumenti saate salvestada oma arvutisse nagu te kohe näete, ja saab jagada dokumenti ka kolleegidega, assistentidega. nii et e-koosolek pakub palju võimalusi, aga kõige parem viis, kuidas õppida seda kasutama, on seda ise järele proovida ja sellepärast me olemegi välja jaganud teile eh, sellised juhtnöörid, eh, siit teile jäete kõigepealt aadressi kus eh, on link ära toodud, näete, kuidas sellele ligi pääseda ja e-posti aadress on ka siin, kus te saate ühendust võtta meie eh, talitusega ja saad tagasisidet anda või küsimusi esitada. nüüd näitan teile praktikas, kuidas see kõik toimib ja mida ta võimaldab teha. minu eh, kolleeg teeb lühikese näidistutvustuse teile. suur tänu ja tere hommikust! nii e, e-koosoleku rakendus on veebipõhine rakendus. nii et ei ole vaja mingit uut instrumenti installeerida, juurde pääseb sellele, sellelt aadressilt. see on URL nii et ametlik Euroopa Parlamendi äh, lehekülje aadress pluss äh, siis tuleb kaldkriips ja e-meeting ja nüüd ma demonstreerin seda teile. nii, siin ma nüüd trükin sisse äh, selle aadressi, millele ma juba viitasin. official website. nii, tegemist on Euroopa Parlamendi ametliku veebilehega europarl.euroopa.eu kaldkriips e-meeting, kõik ühes sõnas e-meeting. nii et see on siserakendus, parlamendi sisene rakendus ja kättesaadav ainult nendele inimestele, kellel on kehtivad paroolid. mina kasutan enda oma, teie kasutate enda username'i ja siis parool ja kui ma olen sisse pääsenud, eh, siis eh, iPadil on siin see tutvustus eh, koostatud, aga teie saate oma tahvelarvutil kõike seda järele proovida. meil on sissejuhatav, tutvustav ekraanipilt. kolm G-ga töötab see ja Wi-Fi-ga loomulikult ja siin on, näidatakse, et on kolm sammu, mis tuleb teha. kõigepealt keel, komisjon ja istung. mina äh, vajutan praegu start nupule, nagu te vasakul üleval näete, et siin on võimalik ka keel valida. see rakendus on kättesaadav kõikides meie ametlikes keeltes. mina näiteks valin inglise keele praegu. nüüd seal keelevaliku menüü kõrval on komisjon e koosoleku rakendus äh, annab teile võimaluse iga komisjoni dokumente vaadata, mina vaatan siis IMCO dokumente ja süsteem reaalajas näitab kogu seda informatsiooni, mis puudutab IMCO-t käesoleval kuul. Äh, loomulikult ma saan selle rakendusega kõiki koosolekuid vaadata ja siis me näitame, millist informatsiooni siit leiab septembrikuu ja kahekümne viienda kuupäeva koosolekut. tahan vaadata, pisut aeglaselt läheb see kõik. jah, vaikimisi kohe äh, antakse kuu algus, kaheksas september äh,. see on, te näete, siin on päevakord, see on alati igal koosolekul olemas ja meil on kolmkümmend miljonit lehekülge selliseid asju aastas. sellepärast oligi vaja e-koosoleku rakendust, et hõlpsam oleks kõiges selles orienteeruda. nüüd vasakul pool on need vastavad äh, päevakorrad, mida te saate valida. nüüd üleval on dokumentide vaade, mille vaadete vahel saate valida e. E-komisjonist räägin hiljem pärast ja meil on siin ka feedback, tagasiside ja help ette nähtud abi lehekülg. Eh, nüüd igasugused lisad, appendices, me saame aru, et koosoleku ajal tahab võib-olla saadik näidata oma kolleegidele kõikvõimalikke dokumente ja kõik, kes koosolekul on, saavad eh, vaadata neid lisasid, ei ole enam muret sellega, et peab kõike välja trükkima see on väga kasulik rakendus ja veel üks uus konfiguratsioon, mida me pakume, on võimalus jagada äh, mõnda päevakorrapunkti teistega, näiteks kui ma tahan seda jagada kellegagi, siis tekib kohe link äh, selle äh, päevakorrapunktiga, mida ma tahan jagada näiteks oma assistendiga, see siis on võimalik kohe saata e-posti sõnumi kaudu assistendile. nüüd paremal poolel te näete siin, et on plussmärgid iga öö, küsimuse juures ja kui ma sinna peale vajutan, siis ma saan selle küsimuse, selle punkti kõik elemendid ekraanile. kui me vaatame öö, Äh, siis siin on võimalik laiendada plussmärgi kaudu. me näeme, kes sõna võtavad selles päevakorra küsimuses ja mil, kus, millised dokumendid saadaval on, muudatusettepanekud näiteks ja nii edasi. iga dokumendi puhul öö, äh, näitab süsteem ka kõiki tõlkeid sellest dokumendist. näiteks siin muudatusettepanekute puhul, kui ma vajutan sellele öö, Eh, nupule avaneb dokument, see on nüüd dokumendi viimane versioon. loomulikult ma võin seda lugeda hõlpsasti siinsamas või kui ma tahan dokumendiga midagi teha, siis ma avan kolmanda poole rakenduse. Eh, palju on selliseid tasuta turul saadaval, mina kasutan Acrobat Readerit mm, eh, lugemiseks ja siis ma saan teha igasuguseid märkuseid siia teksti, saan välja tuua midagi, midagi ju alla juttida. ja loomulikult ma saan ka mingisuguse muudatuse siia juurde lisada. see on minu märkus. kui ma olen kõik need manipulatsioonid läbi teinud, mida ma tahan selle dokumendiga teha, siis ma saan neid kohe jagada kellegagi. ma saan saata kohe kas kolleegile või assistendile, et too vaataks läbi minu muudatusettepanekud. ja lihtsalt on vaja lisada dokument minu meilisõnumile. ja e, see on nüüd tõesti minu tahvel arvutil olev informatsioon, mis jääb sinna. nii palju siis e koosolekute kohta ja kõike seda saab äh, kasutada, see informatsiooni enne kohtumist, pärast kohtumist, informatsioon ei kao kuhugi, on kogu aeg olemas. aga nüüd ma näitaks veel ühte väga huvitavat rakendust, see on e-komisjoni rakendus. E, kõikide komisjonide jaoks oleme intraneti lahenduse äh, välja töötanud ja seal on kogu informatsioon, mis seda komisjoni puudutab, olemas. võtan kohe äh, IMCO komisjoni lehe ette. loomulikult me saame sedasama kontrollida, vaadata ka teiste eh, komisjonide kohta e-kohtumise liidese kaudu e. e-komisjon on rikkam sait, seal on väga palju lisainformatsiooni, igasugused arvamuse eelnõud, raportite eelnõud, kõik, mida komisjon tahab avaldada, jagada oma liikmete ja assistentidega Äh, on võimalik sinna salvestada. mõte on selles, et enam ei pea äh, komisjoniga ühendust võtma ja paluma informatsiooni, vaid e-komisjoniga saavad kõik hõlpsasti äh, ligi pääseda väga paljudele dokumentidele see siis enam ei ole seotud praeguse kohtumisega, koosolekuga, vaid kogu komisjoni tööga. näiteks siit te näete äh, ka liikmesriikide parlamentide mm, dokumente, need on võimalik sinna lisada ja see on teile sisemiseks kasutamiseks instrument. nii et e-komisjonist väga lühidalt rääkisin praegu, aga me oleme valmis äh, koolitusi läbi viima ja rohkem informatsiooni jagama, kui te sellest olete huvitatud, nii et kui on küsimusi, küsige aga. It works. just ask a quick question about the applications if we want to share. mul on äh, kiire küsimus rakenduste kohta, kui me tahame jagada seda näiteks sotsiaalmeedias äh, kellegagi väljaspoolt äh, meie maja, et näiteks link luua selle Euroopa mõõtmeraporti kohta, nagu me eile siin arutasime kas on võimalik kuidagi ka lühimas formaadis sellist informatsiooni esitada, kas näiteks mingile sotsiaalvõrgustikule või mõnele teisele seltskonnale, kas on võimalik ka selline eh, liides luua? see rakendus on tegelikult ikkagi sisemine rakendus, parlamendisisene. kogu informatsioon, mis on e-komisjonis, on ka Europarlamendi eh, veebil äh, nii et me tegeleme selliste äh, kohtumistega, äh, mis on avalikkusele mõeldud, aga samas on meil ka selline koosoleku mm, äh, formaat, mis on ainult sisemiseks kasutamiseks kas on veel küsimusi selle kohta? No, mul ei ole küsimus, sooviksin lihtsalt öelda, et ma tegin seda samal ajal oma ähm, ähm,, oma arvuti peal ja ma võin öelda teile, et see toimib äh,, nii et äh, mõnikord demonstreeritakse meil siin selliseid asju, mis ei tööta, aga see töötab küll. Anna-Marie. Anna-Marie. jah veel mõned küsimused. eile me rääkisime sellest Euroopa mõõtme puudumise kulukusest. kui ma tahan nüüd seda dokumenti jagada kolleegidega, see on olemasolev dokument, kuidas seda siis nüüd jagada? If um, there's two possibilities. siin on kaks võimalust. kas te jagate seda linki, mis teil on e-koosolekuga? Mm, siis ühendate selle e-koosolekuga, nii et kolleeg saab seda vaadata näiteks agenda alt. Äh, äh, kui te üritate neid dokumente vaadata, näiteks ungarikeelset versiooni sellest dokumendist, siis on ta teil siin kohapeal olemas, aga siis on võimalik see avada ka mõne muu rakendusega ja siis jagada teda igasugused välisrakendused võimaldavad jagada dokumente ka majaväliste isikutega, aga ma hea meelega näitan teile, kuidas. Okay, any other questions? kas on veel selle kohta küsimusi? ma vabandan, et ma seda ise ei kuulnud, mida te rääkisite. ma kohtusin volinikukandidaatidega, kes tahavad siseturukomisjoniga oma suhteid parandada, nii et ma otsustasin neid julgustada kohe päris algusest peale seda tegema. nii et ma kohtusin mitte erinevate volinikukandidaatidega teie nimel. nii et suur tänu nüüd ja jätkame var-, mõne minuti pärast.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 the embarrassment when the chairman realised that she has forgotten her. mul ääre, ääre pealt oleks juhtunud eh, see piinlik lugu, et eh, ma olen oma hääletuskaardi maha jätnud, aga õnneks oli siin. kas eh, teil on ikka kõigil kaasas oma kaardid? aitäh, tundub, et on ja see tähendab seda, et me võime liikuda hääletuse juurde. kõigepealt tuleb meile oma kahe tuhande viieteistkümnenda aasta koosolekute ajakava kinnitada, koordinaatorid eile õhtul tegelesid selle küsimusega. me peame leidma tasakaalu koosolekute vahel esmaspäeval, teisipäeval ja siis kolmapäeval, neljapäeval. selleks, et arvestada meie ehm, nende tõlkide kuluga mis puudutab esmaspäeva hommikuid ja neljapäeva õhtuid. Ehm, meil on päris mitmeid koosolekuid kavas neljapäeva pärastlõunatel nüüd, kui neid vaja ei ole, siis me võime nendest loobuda, hetkel me võtame ehm, need koosolekud ajakamba, aga teile teadmiseks, et kui meil neid koosolekuid vaja ei ole, koosoleku aegu, siis me püüame nad tühistada, ehk need neljapäeva õhtud on see Ehm, aeg, kus eh, me püüame mitte neid korraldada. aga kas te olete valmis kinnitama koosolekute ajakava? kas keegi on vastu? ei ole, aitäh teile selle eest. ja liigume edasi järgmise hääletuse juurde, sõidukisisese automaatse tähedaabikõnede e-koolsüsteemi kasutusele võtmine, volituste läbivaatamine kolmepoolsete läbirääkimiste alustamiseks. kas keegi soovib sõna, kas raportööridest keegi soovib sõna? Olga, palun. Eh, ano, paní předsedající, děkuji. Eh, pro nás je mandát eh, jasný. Palju tänu, koosoleku juhataja. Meie jaoks on mandaat selge. Tegemist on esimese lugemuse hääletusega 26. veebruarist me ei, oleme saanud kokku ka variraportööridega, kus toetati mandaadi andmist ja seetõttu kutsun teid üles mandaati kinnitama ja kui te selle kinnitate, siis ootan kõigi teiega väga viljakat koostööd. aitäh, kui keegi sõna ei soovi, siis hääletame nüüd elektrooniliselt okei okay,, we can close the vote. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kaks vastu, kolm erapooletut ja läheme edasi. järgmiseks teemaks on ähm, majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta kahe tuhande neljateistkümnenda aasta prioriteetide elluviimine. tegemist on ähm, härra Kohverati arvamusega. lõige üks, muudatusettepanek number kaks meil ei ole elektrooniliselt vaja, kes on poolt, kes on vastu, langeb ära, muudatus kolm, vabandust, kolmas langeb ära, siiski jällegi vabandan, muudatusettepanek number kolm, peame hääletama, kes on poolt, kes on vastu kontrollime elektrooniliselt üle. langeb ära, kuigi vikk, aga langeb ära number neli, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, number viis, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kuus poolt, vastu, vastu võetud, kolm, kas meil on suuline muudatusettepanek? siin on kompromissettepanek number üks, suuline muudatusettepanek. kas te võiksite selle ette lugeda? jah, eilsete arutelude valguses ning olles rääkinud mm, asjad läbi, tahaksin selgust selles osas, e, mida annab juurde see turureform, struktuurireform, turureform, et seda saaks e, siis e, rakendada ka teenustele. kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? jaa kaks vastuhäält, mis tähendab seda, et me loobume suulisest muudatusettepanekust. hääletame kompromissettepanekut üks, kes on poolt, kes on vastu. kompromissmuudatusettepanek äh, sai toetuse, neliteist on nüüd äh, võetud äh, välja, number viisteist suurepärane muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu langeb ära. kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, langeb ära. seitseteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend, kes on poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend kaks, see on kooskõlas, kes on poolt, vastu, langeb ära, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu vastu võetud, kompromiss, ettepanek number kaks, kolmes osas. esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kolmas osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud nii, liigume edasi, muudatusettepanek kolmkümmend viis, see on hääletusnimekirjas leheküljel viis. kes on poolt, vastu, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu. kontrollime üle vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu. kontrollime selle ka üle. langeb ära. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, langeb ära. kolmkümmend üheksa, kes on poolt vastu, langeb ära, nelikümmend, kes on poolt, vastu. see kinnitati nelikümmend üks kahes osas, kes on poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd teine osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu võetud eh, kompromiss kolm, kes on poolt? vastu? ka vastu võetud. nüüd nelikümmend kaheksa. kes on poolt? vastu? kontrollime üle elektrooniliselt langeb ära. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud. liigume nüüd edasi, viiskümmend seitse, siin lehekülje allosas, kes on poolt, vastu kontrollime selle üle. tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud ja nüüd valitsus kolm A muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu. kontrollime üle ka see on tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus. arvamus muudetud kujul. hääletame elektrooniliselt. heaks kiidetud kahekümne kaheksa poolhäälega, kaks on vastu, seitse jäid erapooletuks. palju tänu teile, kes te olete suure töö ära teinud Just, just quickly informing a couple of other call- Teile teadmiseks äh, me siin arutame seda ajakava, äh, millal me hakkame arutama Pienkovska kuulamist. Äh, võib-olla neljapäeva õhtul soovis ITRE. nii et võtke sekretäriaadiga ühendust, et mis on see kõige viimane hetk, millal te peate neljapäeva õhtul lahkuma And, and just so everybody knows, we're still waiting. ja teile teadmiseks äh, me ootame külalisi järg, järgmisi esinejaid, sellest praegu see väike paus Ladies and gentlemen, shall we start? Um... austatud daamid ja härrad, jätkame tööd järgmise päevakorrapunkti raames. Äh, kuulame järgnevate uuringute tutvustust, kõigepealt näitajad, mille järgi hinnata ühtse turu toimimist, Euroopa poolaasta ühtse turusamba rajamine ning siseturu ja tarbijakaitse panus majanduskasvu, saavutused, suundumused ja peamised poliitika küsimused esimesed kaks külalisesinejat on meil kohal. tere tulemast teile. ehk nendelt me kuuleme uuringute tutvustust. kuulame ära siis teie ettekanded ning sellele järgneb küsimuste voor ning kommentaariks eilsete äh, uuringu tutvustuste kohta. väga paljud, äh, äh, kes istusid eriti saali tagaridades, ei näinud presentatsiooni siin ees ekraanidel. ja seetõttu teile teadmiseks, et te saate neid ettekandeid jälgida e-koosoleku rakenduse kaudu oma seadmetelt. nii et Need, kes ei näe sealt tagant ekraani, te võite ka kolida ettepoole, ette ridadesse. aga nüüd saab sõna Jack Belkovitš. aitäh, proua esimees, austatud daamid ja härrad. eelmise IMCO komisjoni koosseis küsis, kas ühtne turg ei peaks olema väljapaistvamal kohal Euroopa poolaasta menetluses. ja ilmselt te teate, Euroopa poolaasta raames äh, arutatakse väga palju tegevusnäitajatest ja kas seda ei saaks äh, siis kohaldada ka ühtsele turule? kas me võiksime kasutada näitajaid, mille alusel töötada välja soovitusi liikmesriikidele ja sellest ka siis meie uuring meil paluti eh, siis viia läbi uuring ja tutvustada selle tulemusi, et oleks võimalik eh, tuvastada, kas neid näitajaid on tõesti võimalik siis kasutada ja sellest ka see nii-öelda topeltpealkiri. mõte on kõigepealt siis selles, et kas on selliseid näitajaid võimalik välja töötada ja teiseks, kas neid on võimalik kasutada Euroopa poolaasta raames. jah, võin teile öelda, et teatud võimalusi on, tegemist on väga tehnilise tööga ettevalmistustööde käigus. me arutasime läbi erinevate peadirektoraatidega, kes näitajaid välja töötavad, näiteks DJ Sanko ja DJ Markt. võtsin ühendust mm, kõikide peadirektoraatidega, kes asjaga tegelevad ning sain siis teada, et näitajad on välja töötatud, nende kasutamisega on meil kogemusi ning ähm, näitajate aluseks on statistilised matemaatilised analüüsid. meil on ähm, sellised üksused, kes äh, just äh, on ähm, spetsialiseerunud äh, näitajate kunstile, näitajate väljatöötamise kunstile ja eile oli mul äh, väga hea meel tutvustada äh, neid uuringuid, äh, rääkida sellest, mida oleks võimalik, kuidas oleks võimalik kasu saada näitajatest siseturu raames. ja seda sõnumit on tegelikult tänasel päeval väga raske müüa, kuna parlamendisaadikud ilmtingimata võib-olla ei äh, ole niivõrd huvitatud tehnilistest äh, ähm, küsimustest, aga kindlasti nad on huvitatud sellest, et, et ühtne turg ja selle toimimine paraneks ja et seda teha ka Euroopa poolaasta menetluse raames. mis siin võimalusi on? Ähm, üks hästi teada-tuntud näitaja on siseturu tulemustabel kõik tõsta, teate. aga siseturu tulemustabelil on omad piirangud. esimene viga on selle pealkiri või nimetus. tegelikult peaks olema siseturu nõuete rakendamise tulemustabel. eks see rakendamine on oluline, et liikmesriigid ka kasutaksid võimalusi. ehk arutati metoodikat ning parlamendisaadikud tihtipeale on huvitatud näitajast alles siis, kui üks näitaja on välja töötatud. et oleks võimalik öelda, et Hispaania teeb midagi paremini kui Soome või, või, või, või kõik teevad seda väga hästi, aga seda väga halvasti kõigest sellest lähtuvalt oli meie eesmärgiks ähm, kirjeldada olemasolevaid näid, näitajaid, et hinnata ühtse turu toimimist, aga mitte ainult seda. mõte on hinnata väga konkreetseid kitsaid siseturu toimimise aspekte, näiteks rakendamisküsimust. nii et äh, et see ei ole mitte päris seesama kui need äh, nii-öelda puudujäägid või tegematajätmised. ja see siseturu tulemustabel ongi seetõttu nii-öelda liiga kitsas. ja sellest ka vajadus töötada välja uus uuring, uued näitajad. ning äh, võimalus on siseturu toimimiseks äh, ühtne näitajate raamistik välja töötada me võtsime aluseks kolm eh, sammast, eh, majanduslik, regulatiivne ja sektoripõhine, mille jaoks on võimalik näitajaid välja, töötajaid, aga need ei pruugi alati olla kasulikud Euroopa poolaasta jaoks. näiteks on võimalik hinnata, eh, kuidas turg toimib, kuulus näitaja on hinnakonvergentsi näitaja ning paljud majandusteadlased on öelnud, et pika aja jooksul on hinnad lähenenud Euroopa äh, siseturul, aga hindade konvergentsi näitajat ei ole võimalik kasutada selleks, et öelda, et Belgia sel aastal pead sa tegema seda, teist ja kolmandat, kuna möödunud aastal sinu hinnakonvergentsiga ei olnud asjad korras. nii et ähm, lühiajalises perspektiivis ei ole seda näitajat võimalik kasutada erinevatel põhjustel nii et eh, hinnakonvergentsi näitaja on midagi sellist, mida saab hinnata võib-olla viie-kuue aasta raames. regulatiivne osa, selles osas on olukord natukene parem, kui läheneda asjale selektiivselt, siis on võimalik eh, tõesti regulatiivseid näitajaid kasutada, seda väga nii-öelda kitsalt lähenedes eh, selleks, et anda konkreetseid soovitusi liikmesriikidele ja ka parlamendisaadikutele on need näitajad sulaselged. toon näiteid selle kohta hiljem. sektoripõhised näitajad on samuti juba olemas, paljude sektorite jaoks on näitajad välja töötatud, need on nii-öelda sektoripõhised. Ähm, aga, aga neid ei ole võimalik ka nii-öelda ühte patta panna, selline koondnäitaja välja töötada, jah, te võite seda teha, aga midagi head sellest välja ei tule. ja siin on ülevaate Äh, nii-öelda poliitilisest protsessist, kui soovite, võin hiljem äh, seda tutvustada, aga äh, siin on näide selle kohta, millised näitajad millises poliitika faasis on olulised ja siin on näidatud üheksat erinevat indikaatorit, mida tavaliselt kasutatakse meie aruandes, on tegelikult neid näitajaid üksteist, siin on ühtse turu tulemustabel, mis peaks olema tegelikult ühtse turu rakendamise tulemustabel Äh, äh, tooteturu näitaja, PEPA näitaja, äh, vana mm, siseturuindeks, mis on juba unustatud, tarbijate tulemustabel, tarbijaturu tulemustabel, finantsintegratsiooni näitaja, viimane aruanne tuli selle kohta välja aprillis, väga hea uuring. ning veel üks hea näitaja on äh, DJ Ekfini turgude seire näitaja, eh, mida enam ei kasutata, kuna nad ütlevad, et eh, neil ei ole piisavalt ressursse. Eh, see on tõesti ressursimahukas, aga väga kasulik näitaja. DJ Ekfin seda kasutas ja põhimõtteliselt tegemist on väärtusliku näitajaga ning on olemas väga huvitavaid näitajaid, eh, mis on eh, ka väga täpsed eh, nii-öelda äritegevuse mm, näitajad ning majanduskasvu analüüs, mis tuleb välja aasta lõpupoole ja millel on kahe viimase aasta jooksul olnud ka ühtse turu pealt peatükk ja see ühtse turu peatükk võiks ka olla aluseks, mida IMCO saaks kasutada selleks, et survet avaldada. aga kas äh, selle raames on võimalik ka siis konkreetseid näitajaid välja tuua, on küsimus, mida meil tuleb arutada. liitindikaatorid, ühine uurimiskeskus on äh, selle kohta väga keerulisi uuringuid läbi viinud, raport on väga pikk, aga ähm, täna selleks, et anda lühiülevaade, austatud äh, esinaine, püüan teha kokkuvõtte. majandusosa ilmselt kasutada ei saa, aga regulatiivset osa küll. aga näitajaid ei ole mõtet ühte patta kokku panna. koondnäitajate puhul, nii nagu püra-, püramiidi puhul, et, et lõpuks saadakse selline üks näitaja ja, ja näiteks OECD ehm, turgude reguleerimise näitaja on suurepärane näitaja, kus aluseks on võetud kuusteist erinevat näitajat, metoodika on väga range ja lõppkokkuvõttes leitakse siis üks koondnäitaja, mille põhjal öeldakse näiteks seda, et Portugal on ehm, tooteturgude regula-, regulatsiooni osas väga range, näiteks palju rangem kui Ungari, seda on võimalik siis jagada erinevateks valdkondadeks ja öelda, et näed, siin Prantsusmaa nii piirav ei ole kui Poola, aga samas mujal jälle Poola on vähem piirav kui Prantsusmaa. ja poliitika kujundajate jaoks on tegemist huvitava näitajaga, aga meie leiame, et sellist näitajat on väga raske kasutada ühtsel turul ja selle põhjal siis öelda Belgiale, et koputada Belgiale õlale ja öelda, et järgmisel aastal tuleb sul poiss teha seda, teist ja kolmandat. sest näitaja nii ütleb. regulatiivse poole peal on võimalik välja pakkuda näitajaid selleks, et nii-öelda kirjelda ehm, tegemata jätmisi või tühikuid võib-olla see on selline segadusaja saadikute jaoks, aga toon teile ühe näite järgmisel slaidil on siis selgitatud, millest jutt käib. see on küll väga väikeses kirjas nüüd esitatud, aga jutt käib isikute vabast liikumisest, teises tulbas räägitakse riigi sees inimeste elukoha registreerimist näiteks teises maakonnas, et see ei tohiks olla ehm, kallim kui isikute registreerimine, kes on tulnud, ütleme, päritoluriigist mujale. et kui need kaks asja on võrdväärsed, siis mingit nii-öelda vahet ei ole. see oleks kodanikele väga selge ja ettevõtete jaoks samuti näiteks siin räägitakse ähm, äh, kaupade kinnipidamisest mm, olukorras, kus tegemist on siseriikliku menetlusega või piiriülese menetlusega ja saab hinnata, kas piiriülene tegevus on, on kallim, takistab siseturu toimimist ehk tegemist on sellise väga täpse näitajaga. sõidukite registreerimine on kolmas näitaja oma aruandes oleme väga pikalt ja põhjalikult uurinud seda, miks sõidukite registreerimine ikka veel nii palju peavalu Euroopa Liidus põhjustab. sõidukite registreerimine on väga üksikasjalikult harmoneeritud, aga rakendamise puhul leitakse ikka selliseid krutskeid, mis asja keeruliseks ajavad. et see on jällegi selline regulatiivne äh, puudujääk, mis meil on Euroopa Liidu siseturul. mida võrdsemad, vähem diskrimineerivad me oleme, seda paremini siseturg toimib eraldiseisva kodaniku, ettevõtja jaoks, nii et äh, iga inimene mõistab selgelt äh, seda kas või avalike hangete puhul äh, jaepanganduse puhul, pangakonto avamise puhul, miks peaks olema erinevused liikmesriikide vahel? ma ise olen ähm, kolinud äh, tihtipeale riigist, äh, riiki ja olen hämmastunud, kuidas üks äh, lihtne tavapärane asi võib kuskil mujal olla nii keeruliseks aetud. ja see ajab närvi. autode registreerimisest juba rääkisin. kui teie parlamendisaadikud mõtlete selle peale kuidas äh, näiteks harmoneerida sõidukite registreerimist, siis äh, ja vaadata seadusandlust, siis võib tunduda, et kõik on harmoneeritud, liikmesriigid peavad nii ehk naa ühtemoodi käituma, aga kui te hakkate konkreetselt äh, uurima, kuidas liikmesriigid on õigusakte ellu rakendanud, siis avastate näiteks mingeid tasusid või, või maksusid või midagi, mis teevad asja keeruliseks. või näiteks äh, vastastikku ei tunnustata äh, juba üheksakümne kuuendast aastast äh, kehtivat sõidukite ülevaatuse dokumente ja see kõik seab täiendava koorma kodanikele, kuigi süsteem on täielikult harmoneeritud nii et see on üks konkreetne näide, kus midagi võimalik ära teha. ja nüüd tuleme majanduse juurde, siin on väga palju muutuvaid näitajaid, mille põhjal on võimalik ähm, öelda, kui hästi siseturg toimib ja nüüd on küsimus selles, kas neid on võimalik ära kasutada ka Euroopa poolaasta raames. et, et öelda, et, äh, et lühikese ajaga on vaja seda ja teist teha näiteks äh, võõrtöötajate osakaal. Mm, kasutan ähm, kuulsat Ühendkuningriigi näidet, esinaine on ka Ühendkuningriigist, ikka veel ühendatud kuningriigist. nali naljaks, Ühendkuningriigist kahe tuhande kaheksandal aastal ja enne seda äh, tulid paljud Euroopa Liidu kodanikud sinna tööle, nende poliitika oli liberaalne äh, samas rumeenlastele bul, bulgaarlastele, eh, siis ei, ei eh, kehtestati piirangud ja siis eh, koostati uuring selle kohta, kui soodsalt see on mõjunud Ühendkuningriigi majandusele ja sel aastal Euroopa Liidu võõrtööliste osakaal on sel aastal märkimisväärselt vähenenud. siseturg ju ei ole Äh, muutunud ja need piirangud bulgaarlastel ja rumeenlastel on ka ära kaotatud. võiks arvata, et, et olukord on paranenud, aga tegelikult on äh, nende Euroopa Liidu võõrtööliste osakaal vähenenud, seetõttu ei saa seda näitajat kasutada. Ähm, kriisi tagajärjel ja muudel põhjustel on äh, nende võõrtöötajate arv lihtsalt vähenenud see tuleneb kriisist loomulikult ühelt poolt ja ka muudest aspektidest või siis hinnakonvergentsi küsimus. ka seda määratlevad erinevad aspektid, erinevad alustalad. väga palju tööd on tehtud selle Äh, uurimiseks, et kas meil on suurem hinnakonvergents tänu sellele, et me kasutame ühte valuutat, eurot, lihtne on äh, sõita üle piiri ja, ja osta mujalt kaupasid. aga kui juhtub midagi muud, siis ka see määrab ju ja mõjutab ju hinda rääkimata välismaistest otseinvesteeringutest. Need on väga volatiilsed rahavoogudes, vähem volatiilsed aktsiates. nii et eh, siseturgu see mõjutab, aga kuna Euroopa poolaasta on iga-aastane protsess, siis neid indikaatoreid kasutada ei saa, välja arvatud juhul, kui te kasutate seda väga pika perioodi jaoks. aga sellisel juhul tuleb jällegi asjale läheneda väga äh, tähelepanelikult ja kõik läbi mõelda. nii et näitajad on head, aga neid ei saa kasutada selleks, et koputada liikmesriikidele õlale ja öelda, et poiss, teha, seda tuleb, sul tuleb teha seda või selle tegemine lõpeta. ehk näitajaid on palju, aga nende nii-öelda kokkukoondamine selleks, et tekiks üks näitaja, see mõte väga hea ei ole kahe tuhande kaheksandal aastal DJ Ekvin alustas eh, turuseirega eh, osades sektorites eh, kõige olulisem oli siis toiduainete sektor, aga kasutati seda ka muudes sektorites. mis see turuseire on? arvati, et majanduse analüüsi põhjal võib väita, et teatud sektorites siseturg ei toiminud, ei toiminud korralikult aga koheselt äh, majandusuuringute põhjal ei olnud selge, kus need probleemid lasuvad, miks see niimoodi on. ja siis ähm, toidu, toiduainete sektoris uuriti, kuidas kogu see toiduahel toimib, alates põllumajandustootjast ja nii edasi ja kõige selle tulemusena on võetud kasutusele väga palju algatusi selleks, et parandada sektorit, kaasates erinevaid sidusrühmi vastavas sektoris, selleks, et panna sektor paremini eh, toimima selliselt, et ei pidurdataks konkurentsivõimet ja hinnad ei tõuseks aga selleks oli vaja, vaja väga üksikasjalikku sektoripõhist uuringut, mitte eraldiseisvaid üksikuid indikaatoreid, näitajaid. Ehm, meil oli väga hea kuulda, et IMCO komisjon e, soovib suuremat tähelepanu e, pühendada siseturu toimimisele Euroopa poolaasta raames, see on väga hea mõte, väga palju on võimalik ära teha, aga mitte nii palju võib-olla soovituste andmisel eh, liikmesriikidele. samas eh, meil on iga-aastane majanduskasvu analüüs, millel on siseturu eh, peatükk ja võib-olla võiks siis siseturu vajakajäämised seal välja tuua, rääkida sellest, mida need tõrked toovad kaasa meie kodanikele, ettevõtjatele. eile küsiti minu käest näiteid äh, ja, ja näitaja seda võimaldabki teha. et see aitab tõesti need puudujäägid avastada ja nendest siis liikmesriikidele ka teada anda. aitäh. Let's take a round. võtame nüüd küsimused, kas on küsimusi?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 mõju töökohtade loomisele. me ei räägi siin loomulikult ainult majanduskasvust, vaid ka töökohtade loomisest. tahaksin teada, kas lugupeetud külaline võiks seda kommenteerida? sooviksin, et seda kategooriat samuti arvesse võetaks. Madam Chair,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 kui kõik sujuneks, sujuks hästi, harmoneerimine toimuks hästi ja tulemus oleks suurepärased, oleks üks asi, aga paraku on meie ühtsel siseturul tõhusus endiselt kahtluse all. ja teie oma aruandes äh, äh, rääkisite, et Eh, ei saa anda soovitusi liikmesriikidele, aga samas meie leiame, et väga tähtis on just anda eh, just liikmesriikidele soovitusi võtta seisukohti liikmesriikide osas. minul on jäänud selline mulje, et tõhusus on väga küsitav meie ühtsel siseturul ja praegu me käsitleme ainult seda pinnapealsust ja liikmesriike nagu mingit üksikjuhtu juhtumeid. ja kui me mõtleme selle peale, et tahame saavutada strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärgid, siis äh, kõigepealt on vaja luua töökohti juurde, aga meil on vaja ka uusi mõõdikuid, uusi näitajaid selleks, et hinnata toimuvat. meil on vaja koond ähm, mõõdikuid, nii nagu me siin tabelis näeme, jah, see on väga hea, aga paraku sellest ei ole abi, see ei aita meid edasi, sellega ei ole midagi peale hakata. ja mis puudutab ka seda, mida te seal räägite meetmete osas, ka ei ole eriti kasulik. ikkagi tähtis on saada sellised andmed, mis oleksid kasulikud just liikmesriigi tasandil ja oleksid suunatud liikmesriikidele. seni kui seda ei ole, Eh, siis endiselt tegutseme ainult pealispinda puudutates ja see ebatõhusus ei kao kuhugi. aga teie uuring on kindlasti väga huvitav, see on väga teretulnud. samas on meil vaja sellest tupikseisust välja pääseda. me peame olema julgemad. ja me ei saa selliste üldiste mõõdikutega midagi ära teha. Catherine and then Catherine ja siis Robert ja siis Marie suur tänu, suur tänu, esimees. siin räägitakse töökohtadest ja näitajatest, mis on väga oluline teema. tahaksin rääk-, mainida teie kommentaare, mis puudutab sõidukite registreerimisküsimust, sest me oleme seda äh, arutanud siin, mina olin äh, oma fraktsiooni variraportöör ning äh, see oli vägagi eh, frustreeriv, kui hakati jälle nõudma uusi mõjuhinnanguid, eh, meil ei olnud väga palju seda, selleks aega. Eh, praegusel hetkel oleme selle protsessi juures pisut ajakavast maha jäänud, isegi kui oleks võinud miski olla väga hea kodanike ja ühisturu jaoks, me siiski Eh, ei suutnud seda läbi viia, kokkuvõttes see sõltub kõik liikmesriikidest, rahast, eh, sissetulekutest, maksudest. nii et eh, teie soovitate, et me tegeleksime selle küsimusega edasi, milliseid argumente võiks me selle, selle juures siis esitada? Tei-, kolmas punkt puudutab seda, et kui me vaatame, millised näitajad on olemas, kuidas oleks võimalik, millist keelt oleks võimalik kasutada keelekasutust, mis selgitaks kodanikele, mida need näitajad tegelikult tähendavad, millest me räägime. me üritame teha nii, et meie kodanike jaoks oleks ühisturg pisut tähtsam, siis peaksime sellest rääkima äh, sellisel viisil, et see midagi nende jaoks ka tähendaks ja töökohtade loomine on see teema, mis võiks neile midagi tähendada. suur tänu teile, suur tänu kommentaaride eest ja teie panuse eest. suur tänu, Eh, suur tänu teie ettekande eest. kõigepealt sooviksin teile öelda, et meie jaoks on väga tähtsa teemaga tegemist. leiame, et IMCO komisjon on sarnane eh, majanduskomisjoniga, see tegeleb Euroopa majandusküsimustega. kui Euroopa poolaasta eel on mingisugunegi eesmärk, eh, kui Euroopa majandus toimima hakkab olemasolevatele instrumentidele toetudes, siis äh, leiame, et äh, meil on vaja osaleda selliste näitajate väljatöötamisel. ma võin siin olla vastuolus eelkõnelenud kolleegiga, kuid äh, ma arvan, et ei pea kiirustama, ei pea ütlema, et peab hakkama riigipõhiseid äh, soovitusi tegema. ma arvan, et tuleb kõigepealt leida õiged vahendid ootama ja siis rakendame need riigipõhiselt. kui me koheselt soovime saada need äh, koondnäitajad ja hakkame neid rakendama riigi, riigipõhiselt, siis see võib tähendada seda, et äh, me teeme kogu sellele äh, asjale otsa peale enne seda, kui ta on suutnud õieti arenemagi hakata. ning veel, me peame mõtlema ka sektoripõhiselt, vaat-, uurima näitajaid sektoripõhiselt ja vaatame, millised sektorid on äh, asi kõige tõsisem, eh, sest sektoreid on tohutult palju ja peab selgitama, miks valime välja ühe ja mitte teise sektori. nii et äh, laskem käia. ma ei ütle, et äh, me peaksime liikuma edasi aeglaselt, kuid samm-sammult. ning see, mis puudutab ettevõtete loomist, eh, kõik tõkendite ärakaotamist ettevõtete loomisele ning eh, ettevõtte loomisele eh, mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis ettevõtete eh, arenemisele, siis selliste näitajate väljatöötamine on äärmiselt oluline ning see on sisatud ka, lisatud ka ühisturu ka tegelevasse määrusesse ning samuti oluline on see, kui kvaliteetselt suudetakse eh, olemasolevad direktiivid ellu viia, eh, olema liikmesriigi õigusesse rakendada. me ei saa toost- to,, kihutada kohe eh, riigipõhiste soovituste väljatööstamisele, kolmandaks katsume siiski, võtame asja enne kokku, kui me hakkame sektoripõhiseid soovitusi tegema, suur tänu teile! Andres. Um, Auch ich möchte mich natürlich an den Dank an ma tänan. jah, minagi tahan tänu avaldada, juba eile me kuulsime huvitavat ettekannet teilt eh, ühtse siseturu kohta. aga huvitav on see, et ka OECD ja Maailmapanga eh, mõõdikud eh, on siia integreeritud. ma arvan, et et eh, meil tihtipeale ei õnnestu Euroopa Liidus neid tõeliselt suuri probleeme eh, tuvastada ja just neid suuri lünki mm, kätte näidata. ja üksikud probleemid eh, üksikutes liikmesriikides lihtsalt üles loetleda äh, Mm, on üks asi, aga sellised neutraalsed mõõdikud eh, tagavad selle, et me saame parima analüüsi selle kohta, mida on ühtne siseturg juba saavutanud, aga mida õnnestub veel saavutada siin. ja tuleks selle juurde, mida Catherine Styler ütles. Eh, te eh, rääkisite töökohtadest, jah, loomulikult töökohti puudutab see kõik ka, aga tuleb olla ka aus selles osas et kes tahab kasutada ühtse siseturu eeliseid, siis eh, kindlasti ei loo see kasutamine kohe esimesest päevast peale juurde uusi töökohti Eh, kindlasti mitte lühimas perspektiivis ja kohe, vaid pigem pikemas perspektiivis, nii et ikkagi see, mida ütles härra Rochefort, eh, tähtis on samm sammhaaval edasi liikuda ja vaadata kõigepealt, kus need kõige suuremad lüngad ja nõrgad kohad meil on ja neid eh, üritada ületada ja ei tohi lasta tekkida ohtu, et iga üksiku liikmesriigi äh, Eh, iga üksikut ettevõtet võtta nagu eh, aluseks ja öelda, et eh, siseturg ei toimi. ei, kunagi ei viida lõpule seda siseturgu, alati jäävad probleemid alles selle siseturul ja tuleb langetada siis otsuseid. ja mõelda ikkagi pikema perspektiivi kohta ja teha siis ka otsustusi, mis võib-olla ei ole niivõrd populaarsed ja ma olen väga tänulik härra Beltmannis teile ja teie meeskonnale. aga tahaks öelda, et te peaks saama ikkagi parema ülevaate kogu kahekümne kaheksa liikmesriigi kohta, see ülevaade praegu puudub. jah, siin on poolaasta raames arutatud olukorda ka liikmesriikides Äh, aga äh, peab ütlema, et ikkagi ka poolaasta raames antavad soovitused, riigipõhised soovitused on väga pinnapealsed. Äh, ja kindlasti on leitud ka, et peaks olema avatum soovituste andmiseks ja kui on kuskil mingi probleem, näiteks teenuste sektoris, siis tuleb ka konkreetselt näidata, millised need tõkked on ja äh, Äh, ja võib-olla siis selgub, et võib-olla mõned tõkked, kui neid põhjalikult analüüsida, ei olegi nii hullud ja ületamatud, nagu esialgu paistab. nii et tähtis on neid mõõdikuid paremini ära kasutada. suur tänu teile, proua esimees. eile kuulasin eh, suure huviga esitatud eh, uurimusi ning eh, nii ka täna hommikul sooviksin konstateerida, et eile oli teie visioon äärmiselt positiivne ja äh, veenev, kuid täna hommikul tekkis selline tunne, et te ei uskunud ise seda, mida te ütlesite, te neid näitajaid äh, ei usu, võib-olla ma olen liialt äh, otsekohene, kuid selline mulje mul jäi. ma arvan, et oluline on see, et inimene, kes uurimust esitab, ise usuks sellesse ning et ta, et, et ta üritaks ka teisi veenda, et ta üritaks mulle selgitada, kuidas saaks ma selle oma töös ära kasutada. sest eh, kõik need uurimused, mille spetsialistid on esitanud, peavad tulema kasutusele, nad ei pea lihtsalt kuskile eh, riiulisse tolmuma jääma. ning mul oleks üks küsimus, te rääkisite mõningatest näidetest, te ütlesite, et liikmesriikide turud äh, on äh, äh, väga erinevas arengufaasis, me räägime siin nüüd ühtsest Euroopa turust, on olemas näitajad, mis võitlevad, äh, võrdlevad näiteks Saksa turgu, kus on ühesugused näitajad, Rumeenia turuga, kus on teistsugused näitajad. mina üritan aru saada sellest, millised on need näitajad, mida meil on võimalik kasutada selleks, et mõõta tegelikult Euroopa turgu, sest me kõik ju soovime ühisturgu millised äh, neist võib äh, kasutada selleks, et välja töötada hierarhia, äh, et kindlaks teha, mida Euroopa võiks näiteks toota, peaksime looma sektoripõhise hierarhia, vaatama, kes, millised on kõige konkurentsivõimelisemad, kus on kulud kõige madalamad, mis on globaalsel turul kõige konkurentsivõimelisemad sest eh, nii võime aru saada sellest, mida edasi arendada, sest ärgem unustagem eh, ka Aasiat ja Ameerika Ühendriike, me ei ole üksi maailmaturul. teiseks, nende näitajate puhul, mis eh, tulemuslikkust näitavad, oleksite pidanud meile ütlema, et just need näitajad on olulised, need on need, mida peate kasutama ning äh, iga riigi põhised uurimused panustavad, nagu ütles seda mu kolleeg. Äh, neil on äh, hea panus, kui need on hästi ära selgitatud, sest lihtsalt üldised laused meid ei aita. ma loodan, et te suudate meid näidata järgmise kord paremat, suuremat optimismi, sest ma tahaksin täpselt teada, mida teie uurimust me saame kasutada Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V náväznosti na včerajšie diskusie. Suur tänu. Võttes arvesse seda, mida me eile kuulsime, e, võib öelda, et e, need uurimused, e, esitused on olnud väga huvitavad. suur tänu kolleegidele, kes on sellel teemal rääkinud. kõige olulisem on see, et tuleb üritada kõigitest tõketest lahti saada, mis takistavad ühisturu toimimist liikmesriikides. sellega seoses ma sooviksin paluda, et autor ütleks meile, millist äh, metodoloogiat äh, praegusel hetkel meile välja pakute, et äh, nendest tõkenditest üle saada nagu te teate, on tõkendeid endiselt väga palju, millest meid, mõnedest me ei ole midagi veel kuulnudki, võib-olla oleks hea, kui saaksite meile esitada sellist informatsiooni, mis aitaks meil õiged otsused teha ja võib, siis võib-olla oleks võimalik äh, neid indikaatoreid ka analüüsida ja hinnata. ja lõpuks viimasena no, minu poolt näitajad, äh, mis puudutavad töökohti, sissetulekuid, töötust töö,, tööturgu, kõik need on juba olemas. Nad on juba olemas tulemustabelis. Euroopa eh, semestri koha pealt toimus tohutu arutelu, milli, selle kohta, millised peaksid olema need näitajate nimekirjad, mida arvesse võtta, eriti puudutas see tööjõukulusid, tööpuudust määra eh, ja nii edasi. nii et mina leian, et meie komisjon peaks vaatama, kas on olemas veel midagi selles tulemustabelis, mida kasutada, et aru saada, mis nende eh, pealkirjade all on, et me saaks detailsemalt aru eh, et äh, millega me tegeleme, eriti puudutab see kauba, kaupu ja teenuseid. meie komisjonil ei ole äh, pädevusi muude teemadega tegelemiseks, kuid äh, meil on pädevus kaubandusküsimustes, teenusküsimustes ning samuti ka tarbija usalduse küsimustes. nii et äh, arvan, et äh, on võimalik tegeleda konkreetsete sektoritega, nagu seda ka Andres äh, ütles, konkreetsete äh, sektoritega, kus oleks võimalik midagi teha, et majanduskasvu ja töökohtade loomist toetada. nagu Catherine ütles, näiteks Äh, sõidukite kohta, see on äh, üsnagi äh, ilmselge, miks see on oluline sektor ähm, teistes sektorites võib-olla on erinevatel riikidel erinev poliitika ja nii edasi. ja olukord on teatavasti väga erinev erinevates liikmesriikides, väga hea on jälgida seda, mis toimub erinevates sektorites ja selleks, et need sektorid hästi toimiksid, oleks äh, vaja alustada liikmesriikidest aru saamaks, äh, kuidas, miks mõned liikmesriigid äh, toimivad paremini, miks neil on paremad tulemused. ja mõnikord liikmesriigid on osavamad oma naabrite probleeme välja töötama ja neist, neid analüüsima. selleks, et hästi tegutseda peame eh, spetsiifilist informatsiooni riikide ja sektorite kohta saama. see on eh, üldiselt kõige eh, olulisem taustainfo, mida me teada saame, võib-olla võiksite sellele nüüd midagi lisada. kõigepealt sooviksin tutvustada teile Jacques Muluketti, kes siis toob meie, minu kõrval, me oleme nende uurimuste põhilised autorid, siin oli küll ka teisi, ka tema härra Muluket äh, ähm, ähm, mainib äh, mõningaid neid as-, või vasta mõningatele küsimustele, mis siin esitati. ma tahaksin korrata veel kord äh, seda, mida ma alguses ütlesin. meid ei palutud teha kõik, et see, et meil kõik esitavad, ma ei tea, teile kõik sellised näited, mida homme hommikul saate kasutada meil paluti kontrollida, eh, kas eh, oleks võimalik seda teemat edasi arendada, kui jah, siis miks, kui ei, siis miks. ja sellepärast ütlesin ma, et see on kõige, eh, see on märkimisväärselt seksika, vähem seksikas sõnum kui see, mis meil eile oli ja sinna ei ole midagi parata. kuid tõsi pole ka see, et me mingitele järeldustele ei tulnud. meie arvame, et, et see, mida meie ühisturu puudujäägiks nimetame, mille te võite teise nime anda, millised on äh, puudujäägid, vajakajäämised ühisturu toimimiseks. Äh, äh, selle tabeli eesmärgiks näiteks vaadake tabelit number kaheksa, kus räägime, teeme, toome näiteid väga konkreetsetest erinevustest konkreetsete kodanike jaoks kon-, kon-, konkreetsete ettevõtete või ettevõtete gruppide jaoks eh, ühes eh, spetsiifilises küsimuses või paljudes spetsiifilistes küsimustes. see on relatiivne eh, toimimisnäitaja ning seda võib kasutada kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis. see on võimalik. Mhm. ning äh, nüüd mõnda liikmesriiki süüdistatakse olla et, laiskuses või äh, mahajäämuses, võidakse kohe hakata kisama selle kohta, et, et, et, et uurimus pole tasakaalustatud, võib-olla hästi koostatud, aga kui on ühised näitajad, siis on võimalik adekvaatselt võrrelda seda, mis toimub liikmesriikides. ja küsimus on siis selles, kas seda on äh, mõistlik teha, võttes arvesse kulusid ja tulusid. Äh, enamasti tegelikult tegutsetakse juhtumipõhiselt, aga kui on olemas võimalusi, kus äh, komisjon, keda toetab Eurostat või siis saaks üle vaadata kümme kuni viisteist näitajat, sellest on võimalik teha Äh, tulemustabel. see on äärmiselt huvitav kodanike ja ettevõtete jaoks, sest nad näevad siin väga konkreetseid tulemusi, seda öeldi ka eile, kui meil on konkreetseid spetsiifilisi illustratsioone, mis puudutavad spetsiifilisi soovitusi, mitte nagu härra Schwab ütles, et teenuste sektor selline, see riigis nagu Saksamaa peab olema avatud äh, noh, kokkuvõttes see ei, see ju kokkuvõttes ei ole tõsiseltvõetav, sellepärast et äh, Saksamaal on selliseid piirkondi, kus, mis on väga avatud, teised jälle sugugi mitte oli. meenutagem nalja äh, äh, korstnapühkijast. Austrias näiteks on väga piiravad seadused kui võtta nüüd kümme kuni kakskümmend äh, äh, sellist äh, näitajat, siis jah, on võimalik midagi ära teha, kui soovite selle peale kulutada ning see, ma arvan, on võimalik. kuid ütleme ka seda, et majandusküsimustes ja nii edasi peaksime mõtlema rohkem selle peale, mida ütlesime eile ning mida kolleegid eile ütlesid see eh, puudutab siis puudujääke, tühikuid eh, eh, ühisturul, mis kokkuvõttes on kulukad. ning kui need tühikud täita, siis tähendab seda, et see mõjutab rohkem näiteks majanduskasvu ja töökohtade loomist. töökohtade loomine on vajalik, kuid mitte nii väga kui majanduskasv. praegusel hetkel me ei saa seda öelda, sellepärast et nagu ma ütlesin, näitajad slaidil kümme, mis puudutab eh, otseinvesteeringuid eh, või eh, intressimäärade või määramised ja nii edasi. Neid ei saa lihtsalt paika panna igal aastal ja siis rikkumiste pärast määrata karistused. sooviksin seda lihtsalt väga selgelt välja öelda. ja siis äh, mis puudutab töökohta loomist, sest siis on tõsi, et majanduskasv ja eh, töökohtade eh, loomine on eh, põhiline põhjus, miks me siin tegutseme. see toob kaasa ka konkurentsivõime pikemas perspektiivis. loomulikult. ja see on väga oluline, seda on väga raske mõõta, kuid see on väga oluline kuid eh, mitte nende näitajate puhul, kui te soovite loomulikult eh, välja töötada teistsuguseid näitajaid hoopis, võite näiteks öelda, et iga viie aasta tagant eh, soovime üle vaadata mõju, pikaajalist mõju siseturu, siseturule, jah, loomulikult, kuid riigipõhiselt igal aastal, kui me üritame igal aastal teha äh, iga riigi kohta ma seda ei soovitaks. Giacomo äh, räägib ka midagi äh, ka mm, autoregistrist, kuid meenutaksin teile, et kaheksakümne esimesel aastal, ma hakkan vanaks jääma, vabandage mind, kaheksakümne esimesel aastal e, ajakiri Economist e, tekitas tõelise kahina Euroopas e, koostades kümneleheküljelise artikli selle kohta, kuidas on võimalik viia autosid ehm, Flandriast Britanniasse, sest eh, hinnavahed olid tohutu suured sel ajal. Eh, ning eh, see on tohutult kulukas, on üks teemadest, mida me siin mainime. pidi läbima kolmteist erinevat sammu. Nad detailselt kirjeldasid iga sammu, mida see kõik maksma läheks pidi minema Flandriasse autoga, eh, laevaga, vabandust, ja siis minema Ostendesse või Brügesse Lääne-Flandrias ning oleks, oli võimalik osta autot, mille rool oli paremal pool. seda müüdi. ning see no, see tekitas tõelise jahmatuse, sest eh, eh, Economist väga jõhkralt näitas, et Eh, kõigis neis kolmeteistkümnes punktis pidi siseturgu parandama. nii et võrreldes sellega oleme peaaegu kuu pealni jõudnud, kuule jõudnud oma äh, auto registreerimisküsimustega. see ei ole piisavalt hea, ma tean, kuid oleme siiski teinud tohutult suuri edusamme. ning oli veel väga palju küsimusi, mille kohta ma võiks, juba ütlesin, et toestame äh, toetame seda, et tead konkreetsetes küsimustes konkreetsed näitemõõdikud välja töötatakse, on üks äh, näide, nimelt koostati kodanike poolt raport paar aastat tagasi ja nad tegelesid just sellega väga konkreetsed, äh, tegelesid konk-, äh, konkreetselt sellega, et mis probleeme kodanikud kõige teravamalt tunnetasid, kuid nad ei teinud seda, nad ei teinud seda riigipõhiselt kui äh, soovite sektoripõhistesse küsimustesse sügavuti minna, siis meie leiame, et ainus tõsine äh, lähenemine on äh, turumonitooringu põhine lähenemine ja see puudutab eriti ettevõtteid. samas saab kõrvale jätta sellised sektorid, mille puhul on selge, et siseturg ei toimi hästi ma nüüd siin lõpetan, ma annan nüüd sõna Giacomole, tal on ilmselt midagi veel öelda. tänan, Jacques ja suur tänu IMCO komisjoni liikmetele, et andsite võimaluse uuringut tutvustada. tahan paari asja lisada. väga huvitav oli kuulata Rumeenia saadiku kommentaari selle kohta, et et ta ei olnud sugugi veendunud meie äh, uuringu kasulikkuses. jah, Äh, see on väga kasulik informatsioon, sest meil tegelikult äh, oli täit, täielik tegutsemisvabadus, meil ei pandud meid surve alla äh, tingimata midagi esitada, et kui meil oli kõhklusi mingi näitaja osas, siis me ütlesime, et see ei ole võimalik ja äh, alati äh, ei ole võimalik niimoodi selgelt öelda, et see, mida te meilt tahate, on võimatu, aga seekord see võimalus oli ja on tõesti uurijatel suurepärane võima-, kui nad saavad öelda ka ei, kui vaja, aga see ei tähenda, et me ei usuks sellesse, mis me kirjutasime. neli regulatiivset indikaatorit, mis meie välja pakkusime, on selline loomulik instrument, mida poliitikakujundajad saavad kasutada selleks, et tõendada mingi direktiivi või soovituse või eeskirja vajalikkust ja me tuginesime äritegemise metodoloogiale. jah, see äritegemise instrument on väga vastuoluline, seda on äh, süüdistatud, et tegemist on ideoloogilise mm, äh, riistana, vahendina, mis arenevaid majandusi ahistab, aga öö, äh, öö, sadu struktuurireforme on läbi tehtud just tänu sellele business doing instrumendile, nii et äh, see võimaldab äh, reastada, võrrelda ja kasulik indikaator. meie üritasime kasutada midagi samasugust, kasutada enam-vähem sama metoodikat, sest me tahtsime midagi välja pakkuda, millega saaks muuta tegevuspoliitikaid. aga selge see, et meil ei ole mingit mm, ideaalset analüütilist Mm, instrumenti õnnestud välja töötada, millega kogu ühtset eh, siseturgu hõlmata. nüüd see, mis jäi välja eh, meie eh, uuringust, jah, komisjon on teinud suurepärase te, Monti, Tšikini raport on sündinud, need on ka öö, head aruanded, aga meie öö, omast on väga raske öö, teha poliitilisi mingisuguseid otsustusi, eriti veel riikidele soovitusi anda. Maastrichti kriteeriumid, kuus pakki kriteeriumid, kas midagi sellist on võimalik välja töötada ka ühtse siseturu jaoks? ei, ei ole võimalik ühendada indikaatorid kohe poliitikatega, tegevuspoliitikatega. milline on olnud mõju töökohtade juurde loomisele teie komisjoni töö möödunud aastal. mina ei saa anda teile mingisugust metodoloogiliselt keerukat vastust, mingit mudelit äh, tutvustada, mis vastuse annaks. pean ausalt ütlema, et ähm, töökohtade loomine sõltub väga paljudest muudest muutujatest, kui teie komisjonis tehtav tähtis töö. Äh, jah, ma olen põhjalikult nende teemadega tegelenud ja mis puudutab nüüd õigusaktide ülevõtmist, siis jah, siin on kõik suurepärane, liikmesriigid peavad kinni ülevõetavast, aga ometi asi ei toimi. nüüd meie oma indikaatoritega üritasime just sellest äh, jagu saada. meie ei ole äh, huvitatud sellest, äh, kui liikmesriigid ütlevad, et kõik õigusaktid on üle võetud, ei, meie räägime äh, koha peal inimestega küsime, mis see kõik maksma läheb, millised on viivitused olnud ja see on nüüd ekspertide hinnang õigusaktidele ja me ei ütle liikmesriikidele, et teie ülevõtmine ei ole olnud piisav, me lähme lihtsalt koha peale ja ütleme, et me ei tea, miks teil siin, lugupeetud liikmesriik, nii on. jah, teil on ju kõik otsustusõigused subsidiaarsuse põhimõtte alusel, millal äh, Äh, sekkuda ja millal mitte, aga meie tahame, et kõiki koheldaks Euroopa Liidus ühtemoodi. jah, soovin teile edu selle ettepanekuga äh, sõidukite registreerimist veelgi rohkem harmoneerida. aga mis veel vajaka on, on need nüansid. meil on suurepärane tea-, teatis komisjonilt, ehm, kuidas registreerida sõidukid, aga see ei ole siduv. liikmesriigid kasutavad selle ära, et see ei ole siduv ja panevad täiendavaid nõudeid, nõuavad uusi dokumente, dokumentide tõlkeidki juurde. samas eh, on ju olemas Euroopa Liidu ülesed dokumendid nagu sertifitseerimistunni, eh, registreerimistunnistus jah, tuleb täpsemalt reguleerida, millised on need haldusmenetlused ja seda mitte ainult põhimõtteliselt, vaid ka täpselt, mida äh, avaliku sektori asutused tohivad nõuda kodanikelt ja mida mitte? huvitav. jah, et ülevõtmine on suurepärane, aga rakendamine samas mitte. niisiis, järgmine ettekanne on siseturb ja tarbijakaitse panus majanduskasvu saavutused, suundumused ja peamised poliitika küsimused. nii et härra Frank Allevelt ja Nicolas Max Benden Brown, eh, palun eh, teile nüüd annan sõna viieteistkümneks minutiks ja pärast seda tulevad jälle küsimused. jah, ma tänan meil on suur heameel, et saame omapoolse panuse anda Äh, sellesse äh, strateegia kakskümmend kakskümmend ülevaatamise, hindamise protsessi. ma pean siin silmas seda strateegia vahearuannet ja alustaksin oma ettekannet äh, ja kardan, et see võtab üle kahekümne minuti küll. ja tutvustan seda uuringut nüüd üldjoontes, mille me läbi viimisime ja kõigepealt see taust, Äh, see üldine äh, panus ühtsesse siseturgu ja tarbijakaitsesse. ja me analüüsisime seitset juhtalgatust ja koondasime tähelepanu ühtsele siseturule ja tarbijakaitsele. Äh, nende juhtinitsiatiivide rollile selles protsessis ja vaatasime ka veel täiendavaid asjakohaseid valdkondi, mis ei ole hõlmatud juhtalgatustega äh, ja siis äh, anname teile ka mõned äh, soovitused ja teeme järeldused. nii et me oleme tegelikult laiemalt asja vaadanud kui IMCO komisjoni pädevus. me vaatasime kõiki juhtalgatusi ja sellega hõlmasime väga laia valdkonda kui me nüüd tuleme metodoloogiliste instrumenti juurde, mida me kasutasime, siis väga palju kirjandust lugesime läbi, väga palju dokumente vaatasime läbi, mõjude hinnanguid, mis puudutasid seda teemat ja lisaks viisime läbi ka umbes kolmkümmend ekspertide küsitlust eh, komisjonis, sidusrühmades, teadusuurimisasutustes ja vaatasime, kuidas eh, siis panustatakse majanduskasvu vaatasime seda, kuidas kajastatakse siseturgu ja tarbijakaitset just nendes juhtalgatustes. jah, nüüd minu ülevaate osa ettekandest. nüüd need indikaatorid, millest oli palju juttu siin, et kuivõrd integreeritud on ühte siseturt ideaalsed indikaatorid, indikaatorid selle kohta ei ole, aga samas Äh, arvudest on siiski abi mõistmaks olukorda, kui me alustame Euroopa Liidu sisesest kaupade vahetusest, kaubavahetusest, siis me teame, kui suur on selle osakaal, see on kasvanud äh, suht B-sse kaheteistkümnelt kahekümne kahele protsendile küm-, kahekümne aasta jooksul perioodil tuhat üheksasada üheksakümmend kaks kuni kaks tuhat kaksteist, aga kui me vaatame äh, kaubavahetuse mahtu Euroopa Liidus siis selgub, et liikmesriigid omavahel piiriüleselt kauplevad ja see on seitse koma viis korda rohkem kui USA-s. nii et tegelikult on see siis tublisti suurem meil kui USA-s peab ütlema, et see võib-olla ei ole päris adekvaatne kirjeld küll, kirjeldus, aga küll annab siiski aimu. nüüd ühenduse sisesed kapitalivood. siin me oleme näinud, et ühenduse sisesed otsesed välisinvesteeringud on tublisti kasvanud kahe aastakümne jooksul. aga samas pärast finantskriisi finantsintegratsioon vähenes oluliselt. nüüd hindade lähenemise. me jah, teame et, et nelikümmend protsenti neljakümne protsendil kahekümne viiele protsendile selle kahekümne aasta jooksul on kodumajapidamiskaupade hindade erinevused vähenenud ja see on ka tänu sellele, et sissetulekud on eh, ka ühtlasemaks muutunud liikmesriikide vahel. aga samas siiski eh, on meil hindade erinevus tunduvalt suurem kui USA-s ja kui me räägime nüüd tööjõu mobiilsusest, siis kahekordistunud on kahekümne aasta jooksul väljaspool oma koduriiki töötavate Euroopa Liidu kodanike arv, aga samas USA-s on see kaheksa korda rohkem. selline mobiilsus, mis on piiriülene osariikide vahel. ja nüüd tulen eh, ühtse siseturu teoreetilise tulu juurde, te kõik teate, mis eh, kasu on, aga lihtsalt lühidalt toon veel välja. meil on mastaabisääst, seetõttu turg on suurem. sest kui teenindatakse suuremat turgu, näiteks eh, kaupade tootmisel, siis on võimalik suuremas koguses toota ja sellega omahind toodetel väheneb. ja samuti suurem konkurentsivõime on meil äh, tänu sellele ühtsele siseturule ja väiksemad tõkked turule tulekuks, samuti madalamad tehingukulud, kui tegemist on kaubavahetusega üle piiri, igasugused formaalsused on kahanenud ja äh, samuti piiride turul on võimalik ressurssidel liikuda sinna, kus see neile kõige kasulikum on. ja see ühtne siseturg loomulikult on seotud ka kulutustega. kui te olete osa eh, siseturust, siis te peate kohanema selle siseturu nõuetega aga samas ollakse üsna eh, ühel meelel, et kulude ja tulude eh, tasakaal on see, mis olukorra lahendab. ja loomulikult uuringust me juba oleme näinud, kui suur mõju on sellel ühtsel siseturul. me oleme paljud uuringud selle kohta läbi töötanud ja see puudutab eks ante, eks post mõju, mis ühtsel siseturul on. ja eile jälle viidati siin Tšekini raportile, seal oli juttu, et neli koma kakskümmend viis kuni kuus koma viis protsenti on kasvanud Euroopa Liidu skp tänu ühtsele siseturule, aga viimased uuringud näitavad, et see tulu on olnud veelgi suurem. lihtsalt lühidalt ülevaade, ma ei hakka ette seda kõike lugema, mis siin on, aga kui me vaatame seda, et et igasugused tõkked Euroopa Liidu siseselt kaupade-teenuste vahenduselt kaovad, siis pikemas perspektiivis annab see tulu kümme kuni neliteist protsenti SKP-st. ja nüüd ekspost analüüsidest, nii et tagantjärele eh, analüüsid eh, eh, on, annavad teistsuguse tulemuse natuke, et tegelikult see tulu on võib-olla olnud väiksem, kui te vaatate neid arvusid Äh, kõigepealt äh, üheksakümmend kaks kuni üheksakümmend kuus oli see üks protsent, see äh, ühtse siseturu mõju, aga siis juba üks koma kaheksa protsenti edasi ja niimoodi järjepidevalt kasvab see osakaal ja kui me vaatame kogumõju majanduskasvule, integratsioonil, siis Äh, aastakümnete lõikes igal aastal kaks-kolm protsenti, nii et eks ante hinnangud olid nagu positiivsemad kui ekspost hinnangud ja miks nii? Teie kui poliitikud peate mõistma, et metodoloogilised probleemid on suured, kui tahetakse analüüsida ühtse siseturu mõju majanduskasvule, sest ei ole mingit kontrollirühma võimalik moodustada ja ei ole ka võrrelda kellegagi neid arenguid meil siin. ja sellepärast tulebki luua eeldused, et kuidas siis ilma ühtse siduruta oleks Euroopa Liit arenenud ja siis võrrelda seda praeguselt saavutatuga. ja see on tõesti väga raske, eriti praeguses rahvusvahelises kontekstis, kus on nii suur globaliseerumine äh, toimunud viimasel kahel aastakümnel ja ka WTO protsessid rahvusvahelisel tasandil on niivõrd äh, aktiivsed, nii et see kõik on seotud meie siseturu arenguga. Äh, jah, need rahvusvahelised trend, trendid pakuvad ka suuri väljakutseid. kui vaatame telekomi sektorit, sektorit, siis selle sektori struktuur on ka täielikult muutunud ja kaheksakümnenda aasta telekomi turul ei ole mingit suurt pistmist selle telekomi turuga, mis meil praegu on. nii et jällegi see ei muuda hinnangute tegemist sugugi hõlpsamaks. ja äh, mitmesugused staatilised tegurid, üks asi on dünaamilised tegurid, nende hindamine see on tõhususe, tootlikkuse kasv, neid dünaamilisi tegureid on väga raske hinnata, sellepärast et tihtipeale jäetakse välja, staatilistega on lihtsam. ja ka eksante uuringud tavaliselt analüüsivad ka seda kuidas, kuidas sajaprotsendiliselt barjäärid on kaotatud ja kuidas siis olukord välja näeb, aga reaalsuses see ei ole võimalik aga ometi, kui me kõik tõendid kokku paneme, siis eh, võib tõesti öelda, et ühtsel siseturul on suur, suur potentsiaal anda panus majanduskasvu ja töökohtade loomisse. kui me nüüd tuleme teise aspekti juurde, mida meil paluti käsitleda ja see on tarbijakaitse panus majanduskasvu, siis siin ma näitan teile ühte slaidi on täielik selge teoreetiline link tarbijakaitse ja majanduskasvu vahel, sest ehm, tarbijate usaldus, kui ta kasvab, siis tarbitakse rohkem ja ollakse valmis ka piiriüleselt eh, ostma ja tarbija informeerimine ja aitamine häid valikuid teha loomulikult eh, toob kaasa majanduskasvu näiteks kui on võimalik vahetada elektriga varustajat, eh, see valikuvabadus eh, ka annab panuse majanduskasvu. ja kirjandus näitab, et et neidki asju on keeruline hinnata. Eh, aga Euroopa Liidus tehti suur ülevaade aastal kaks tuhat kümme ja tehti eh, et null koma neli protsenti SKP-st annab tarbijakaitse majanduskasvu, aga sellist head alust, eh, kuidas seda arvudes väljendada, ei ole, seda on väga keeruline teha. nii et eh, ühtne siseturg ja tarbijakaitse ja need viis juhtalgatust, mis on strateegia kakskümmend kakskümmend peaasjad, seitse algatust. kuidas me neid käsitlesime, me kirjeldasime neid juhtalgatusi, seitset juhtalgatust ja vaatasime, kuidas nemad aitavad saavutada äh, eesmärke aastaks kaks tuhat kakskümmend, aga siin me räägime ainult kahest-kolmest juhtalgatusest ja äh, Äh, aega on meil lihtsalt vähe, muidu me võiksime kõiki seitset käsitleda. ja see oli üsna keeruline teha nüüd peamised saavutused, mis on asjakohased tarbijakaitsele ja siseturule. Äh, väga raske oli seda äh, hinnata, sest niivõrd palju toimus me küsitlesime eksperte ja ta-, küsisime neilt, et mis on need peamised saavutused siis olnud. ja vaatasime siis, kuidas see seondus majanduskasvuga, lihtsalt anda teile aimu, kuidas me neid juhtumeid analüüsime, arutasime digitaalses, alustasin digitaalsest agendast. Need saavutused on ära toodud selles vallas siin tabelis, te kõik teate nendest. aga kui tõesti nad nüüd siin läbi vaadata, siis peab ütlema, et tulemused on muljet avaldavad. telekomi paketi vastuvõtmine, SEPA määrus. ja nüüd need hiljutised ettepanekud. Connected Continent määrus, ühendatud mandri kontinendi määrus ja samuti revideeritud makseteenuste direktiiv. Need on tõelised saavutused õigusloojatelt ja kui me vaatame nüüd tarbijakaitse poolt, siis siingi on väga suuri saavutusi tuua. ja tihtipeale on need isegi sektorite, sektorite vaheliselt olulisemad kui sektoripõhiselt ja lähevad kaugemale digitaalvaldkonnast, näiteks see ADR direktiiv või ODR määrus. olen nad kõik ära toonud siin Eh, millised need saavutused on olnud ja see on väga pikk nimekiri. kui me vaatame nüüd neid eh, välja valitud indikaatoreid, kuidas digitaalsed turud on arenenud, siis me näeme samasugust pilti saavutustest ka siin, näiteks telekommunikatsioonisektoris. hinnad on dramaatiliselt langenud e-kaubanduse vallas eh, see osa elanikkonnast, kes nüüd online ostab piiriüleselt see inimeste hulk on viie aastaga kahekordistunud, nii et tõesti on saavutusi suuri, aga samas jälle telekommunikatsioonisektor on üks nendest sektoritest, kus on kõige rohkem probleeme ja kaebusi laekunud ja e. ja e-kaubandussektoris endiselt nelikümmend neli protsenti eurooplastest ei söanda piiriüleselt eh, online kaupu soetada, sest nad ei ole kindlad, millised nende õigused seejuures on nii et selline mitmepalgeline pilt, aga suured saavutused ometigi. kui ma nüüd tulen digitaalse turu panuse juurde majanduskasvu, siis sedagi me analüüsisime konkreetsete juhtumite varal ja e, peab ütlema, et see digitaalsed turud on üks kõige tähtsamaid valdkondi, mis tagavad majanduskasvu ja uuringud näitavad et, et kaks kuni neli protsenti on võimalik saada täiendavat skp e, kasvu kahekümne seitsmes liikmesriigis aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend, kui viia see digitaalse siseturu väljaarendamine lõpuni. see on kakskümmend seitse kuni viiskümmend viis miljardit aastas heaolu ja tulu suureneks. aga nüüd minu kolleeg jätkab. aitäh, Frank. kuna aega on vähe, siis äh, keskendun veel ühele juhtalgatusele, milleks on ressursitõhus Euroopa, see tegeleb energeetika ja transpordisektoriga ning jällegi siin edusammude nimekiri on pikk, mis on saavutatud äh, siseturu ja tarbijakaitse valdkonnas. meil on kolmas energeetikapakett, taastuvate energiaallikate direktiiv ja ka transpordi valdkonnas on suuri edasiminekuid, saavutusi. näiteks ähm, neljanda raudteepaketi ettepanek, äh, ühtse Euroopa taeva paketi ettepanek, ka siis ähm, sinise vööndi pakett määrust, millega süvendatakse siseturgu merenduses ning äh, määrus lennureisijate õiguste kohta siis äh, lennunduse valdkonnas. ja toon ülevaate kõige olulisematest välja valitud näitajatest, mis äh, näitab neid edusamme, mis on saavutatud näiteks elektri hulgimüügiturul andmed näitavad, et et äh, elektri äh, hulgimüügi ähm, võrdlusalused on vähenenud kolmkümmend viis kuni nelikümmend viis protsenti aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat neliteist ning äh, turg on liberaliseerunud märkimisväärselt alates üheksakümnendatest aastatest lennundus, lennunduses ning ka elektriturgudel on jäämüügihinnad tõusnud üle nelja protsendi aastatel kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kaksteist. nii et äh, siin on selgeid näiteid selle kohta, et turul on endiselt tõrkeid ja tõkkeid, äh, tulles nüüd potentsiaalsete äh, kasvu võimaluste juurde, siis energiaturul oleks võimalik süvendada siseturgu juhul, kui näiteks elektri ja gaasi turg täielikult liberaliseerida, see annaks kaasa null koma kuus kuni null koma kaheksa protsenti Euroopa Liidu SKT-st aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kakskümmend. on andmed, mis näitavad, et kui turud oleksid täielikult lõimitud, siis oleks võimalik kokku hoida eh, kaksteist kuni nelikümmend miljardit aastat ja kui meil oleks taastuvate energiaallikate kohta ühine turg, siis oleks võimalik kokku hoida kuusteist kuni kolmkümmend miljardit eurot aastas. ning eh, kui loobutaks reguleeritud hindades, siis oleks võimalik kokku hoida üheksa koma viis miljardit eurot. nüüd eh, tulles transporditurgude juurde, siis eh, statistilised andmed näitavad, et siseturu süvendamisega on võimalik kokkuhoidu saavutada transpordisektoris oleks võimalik eh, kokku hoida üks koma kaheksa kuni üks koma kolm protsenti eh, Euroopa Liidu SKT-st ning eh, ühtse Euroopa taeva määruse ajakohastamisega on, oleks võimalik Euroopa Liidu SKT-d suurendada seitsesaja viiekümne miljoni euro võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend ja üheksasaja miljoni võrra aastaks kaks tuhat kolmkümmend. ega raudteesektoris annaks, annaks liberaliseerimine suurt kokkuhoidu nii et siin on märkimisväärne kasvupotentsiaal olemas ma jätan äh, vahele juhtalgatuse, mm, mis oli kirjas järgmisel slaidil, äh, lugege raportit, et saada täpsem ülevaade, aga tulles nüüd järelduste juurde, äh, veel üks slaid enne järeldusi. enamus teist ilmselt on kursis sellise valdkondadevahelise ühtse turu tarbijakaitse algatustega, mis kaasnevad juhtalgatustele milleks on siis ühtse turu meetmepaketid üks ja kaks ja, ja tarbijakaitse tegevuskava. ning ähm, on mitmeid siseturgu puudutavaid aspekte, milles mul täna ei ole aega põhjalikult rääkida, aga tulles nüüd äh, soovituste ja, ja järelduste juurde mida siis järeldada, kui vaadata eh, seda, mida on eh, saavutatud, siis eh, tõendid näitavad, et, et siseturu ja tarbijakaitse osas on juhtalgatuste raames saavutatud suuremaid edasiminekuid osades sektorites rohkem kui teistes palju on saavutatud äh, digitaalses valdkonnas, äh, kuna kas või need äh, väljakutsed seal on tõesti uudsed, mõelgem kas või andmekaitse peale, aga ja seal on ka selline valdkondadevaheline ühendatavuse mõju, mis toob kaasa tehinguhindade vähenemise. ja nüüd on loodud selline kõikehõlmav õiguslik raamistik Ehm, kaubaturgudel on see meil olnud juba mõnda aega, aga nüüd on loodud see ka mitmetele eh, võrgutööstusteenustele eh, ja ka eh, energeetika, transpordi, raudteesektoritele. ehk ka nendes valdkondades peab rakendamine muutma üha paremaks ja kokkuvõtteks võib öelda, et, et kui kõik algatused ellu rakendada, siis on võimalik äh, saavutada märkimisväärset kokkuhoidu ja SKT-d kasvatada. ja on teatud valdkondi, mis ei jää juhtalgatuste alla. näiteks äh, sellised ähm, sektorit, mille puhul ei ole poliitilisi algatusi veel välja töötatud selleks, et süvendada siseturgu. näiteks teenused, mis langevad teenuste direktiivi alla, finantsteenused, avalikud hanked, hanked, nende kohta teadusuuringud näitavad, et ka siin on võimalik suurt kasvu saavutada. ning siin jõuan nüüd kokkuvõtete juurde kõik eh, sellel slaidil räägitakse nendest valdkondadest, mis jäävad juhtalgatuse alla. Eh, kaubaturgudel on kasvupotentsiaal kaheksakümmend kaheksa protsenti Euroopa Liidu SKT-st pikas perspektiivis, kui kaubaturud eh, õnnestub täielikult lõimida digitaalses valdkonnas, nii nagu Frank ütles on, on nelja, nelja protsendi kasvupotentsiaal Euroopa Liidu SKT-st transpordisektoris üks koma kaheksa protsenti kasvu Euroopa Liidu SKT-st äh, energeetika valdkonnas on äh, kaheksaprotsendilise kasvu potentsiaal äh, tänu gaasi ja elektriturgude liberaliseerimisele ning tööturul. sellest mul ei olnud aega rääkida, aga siin on kuueprotsendiline kasvupotentsiaal Euroopa Liidu SKT-st pikas perspektiivis aluseks on võetud erinevad äh, uuringud, mis kasutavad küll erinevaid metoodikaid. Äh, ma ei taha siin mingit järjestust äh, luua, aga siit tuleb lihtsalt välja, milline potentsiaal erinevates valdkondades meil on ja vaadates neid valdkondi, mis ei jää sõnaselgelt juhtalgatuste alla, siis teenuste valdkonnas on kasvupotentsiaal kuus protsenti Euroopa Liidu SKT-st sellest ajast, kui teenuste direktiiv on vastu võetud, kui seda ka korralikult rakendataks. vastastikuse tunnustamise kasvupotentsiaal on üks koma kaheksa protsenti Euroopa Liidu SKT-st, kui vastav määrus meil korralikult ka toimiks. määrus on olemas juba aastast kaks tuhat üheksa. finantssektoris on kasvupotentsiaal üks koma üks protsenti või siis null koma null koma kakskümmend viis protsenti aastas Euroopa Liidu SKT-st kui äh, finantsturud oleksid täielikult äh, integreeritud ja avalike hangete äh, kasvupotentsiaal on null koma üks koma null koma viis protsenti Euroopa Liidu SKT-st aastakümne jooksul. Need on siis need potentsiaalsed kasvuvaldkonnad, millele siseturu süvendamine kaasa aitaks. ja mida siis soovitada? esimene soovitus, esialgne soovitus on loomulikult selge et äh, tuleb jätkata siseturu ja tarbijakaitse tugevdamise, süvendamisega ja seda tuleb äh, arvestada ka äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia läbivaatamisel. et see suurem valik, suurem tarbijate usaldus on juba omaette väärtus. ning ähm, on ähm, lisaks juhtalgatuse sektoritele veel teisi sektoreid, kus on märkimisväärset kasvupotentsiaali olemas, kui siseturu normid tõesti korralikult ka rakendataks ja mis äh, suudaksid ka mõjutada, aidata kaasa sellele, et kahe tuhande kahekümne aasta eesmärke saavutada. nii et äh, meil on selliseid valdkondi, kus on veel kasutamata kasvupotentsiaali, on tõendeid selle kohta, et nendes valdkondades on veel teatud takistusi, tõkkeid, mis seda märkimisväärset kasvupotentsiaali pidurdavad. mainisin juba eh, teenuste valdkonda, aga siin pean silmas ka energeetika ja transpordi valdkonda, siseturu süvendamise eh, meetmed eh, tuleb siin tõhusamalt ellu rakendada, ka finantsteenuste valdkonnas on kasvupotentsiaali kolmas soovitus on mitmeid valdkondi, mille puhul meil on olemas kõikehõlmav õiguslik raamistik äh, paigas, aga jõustamise poole pealt äh, võiks soovitada, et äh, riigipõhised soovitused, mida esitatakse Euroopa poolaasta raames, peaksid stimuleerima, panema liikmesriike tõesti äh, täielikult ellu rakendama need õigusaktid ja normid ja tuleb parandada koostööd liikmesriikide pädevate asutuste vahel, et riigis sidusalt ehm, toimuks rakendamine. ning järgmine soovitus, nii nagu te kuulsite eelmisest ettekandest, pidades silmas loomulikult seda, et väga raske on leida sellist ühte äh, võluvitsa ühte näitajat, mis kõik probleemid äh, lahendab, aitab kõike ideaalselt mõõta. aga meil võiks olla selline mm, hästi välja töötatud äh, koondnäitaja, äh, mis aitaks meil edusamme mõõta, nii nagu meil on näiteks meil hariduse mm, innovatsiooni valdkonnas nii et võiks olla selline kas koondnäitaja või lihtne näitaja, nagu näiteks selline näitaja, et, et kui palju rahvastikust ostab piiriüleselt internetis kaupu. nüüd täiendav ühtse turu meetmepakett, alates siis ühtse turu meetmepaketist number kolm võiks olla välja töötatud selleks, et saada üle ühtsel turul endiselt äh, olevatest äh, takistustest. ja lõpetuseks äh, uuringu põhjal kogutud kogemused näitavad seda, et et tihtipeale need mõjude hinnangud, mis on läbi viidud, tundub, et, et ähm, ei sisalda piisavalt tõendeid selleks, et välja toodud järeldusi teha, ehk nende metoodikat võiks parandada. ja lõpetuseks veel kaks aspekti. endiselt puudub selgus olemasolevate juhtalgatuste puhul, millised valdkonnad on kaetud, millised mitte. näiteks digitaalse tegevuskava juhtalgatus tugineb mitmetele sammastele, mis on seotud konkreetsete näitajatega ja mis peaksid näitama seda, millised edasiminekud on saavutatud, mis on hea näide, mida võiks kasutada ka teistes valdkondades. ja soovitame täiendavaid uuringuid selleks, et uurida, et kus on endiselt tõkked siseturul ja eriti selles valdkonnas, kus on vähem tõendeid hetkel eh, olemas selle kohta, kuidas see potentsiaalselt majanduskasvu ja siseturu süvendamist mõjutab. aitäh, kas äh, saadikutel on küsimusi? I am going to make one comment, okay? minul oleks üks kommentaar äh, ettepaneku kohta, et võiks olla selline ideaalne ühtse turu näitaja. et selleks võiks olla näiteks äh, protsent rahvastikust, kes piiriüleselt internetis kaupa ostab. kui iga kaup, iga teenus oleks võrdväärselt äh, kättesaadav äh, samasuguse hinnaga äh, igas liikmesriigis, siis ei olekski tarbijal vaja piiriüleselt midagi osta. nii et ka see näitaja iseenesest ei ole ju täiuslik näitaja ja seetõttu see sektoripõhine lähenemine, millele meie soovisime keskenduda, on midagi, mille osas äh, Ehm, kolleegid on öelnud, et eh, siin seda ühtset ehm, eh, võluvitsa ei ole ja eh, kui ei oleks, ehm, kui oleks võimalik nii-öelda koha pealt kaupa saada, siis inimesed ei lähekski ju piiriüleselt midagi ostma. kas on veel kommentaare? Euh, suur tänu, see kõik on väga huvipakkuv ma olen ise äh, majandusinimene, nii et see tundub mulle väga huvitav olevat, mis te siin räägite. Äh, olgem ausad, äh, me kõik siin arvame, et siseturg et peab edasi arenema, kuid siiski põhiline küsimus puudutab e SKP-d Eh, kas skp tõuseks, kui ähm, eh, siseturg Euroopas paremini toimiks? siin on väga keeruline eh, midagi öelda, sest kodanikud kas seda usuvad või siis ei usu ja see tundub neile mingisugune ülevalt poolt väi, esitatud väide, et, et sellega tuleb kümme kuni kaheksa protsenti majanduskasvu juurde, et meil süüdistame inimesi, kui nad seda ei usu, kui me ütleme, et näete, siin on šokolaadikook, miks te seda šokolaadikooki ei taha. see tä-, et, et, et see tooks ju X protsenti majanduskasvu juurde, miks te seda ei taha. aga see tekitab sellist ärritust inimestes, et äh, Ehm, ja see puudu-, sama küsimus puudutab ka mm, näiteks maatadiülest majanduskaubanduslepingut, kui me ütleme, et see tekitab umbes nii ja nii mitu protsenti majanduskasvu, siis selle peale öeldakse, et see on jama jutt ja keegi ei usu seda. Ehm, sooviksin öelda, et, et neid äh, näitajaid tuleks täiendada ehm, ei piisa sellest, kui me ütleme, et see loob palju eh, majanduskasvu, vaid seda, kas see puudutaks kõiki või ei eh, puudutaks. Eh, kas see puudutab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike või, või mitte ja see puudutab kogu elanikkonda. ma sooviksin teile tuua siin ühe näite kui näiteks äh, äh, suudame äh, vähendada tööpuudust, suurendades majanduskasvu. näiteks kuue, seitsme kuni kümne protsendi võrra. kuid kas need, kes töötuteks jäävad, on need, kes on tööturule lõplikult kadunud, keda ei suuda enam tööturule viia ja nii edasi? nii et, et ühisturu Äh, ühisturu äh, ülesehitamine on hea kogu ühiskonnale, mitte ainult skp kasvule, sest kui skp kasv äh, ei ole kasuks kogu ühiskonnale, siis kodanikud selle vastu huvi ei tunne, nad eelistavad toetada oma kodumaist majandust, et võib-olla globaalset jõukust tekib vähem juurde, kuid nad, neil jääb alles nende töökoht ja nad ei pea muretsema, nad ei pea kartma, nad ei karda et neid selle tõttu kuidagi vankrit maha heidetakse. nii et äh, minu meelest peab andma sellele tähenduse, mis äh, on kogu kodanikkonna jaoks üldiselt, äh, ei pea lihtsalt keskenduma SKP-le, olgu sellega seotud millised raskused siis tahes ja olgu see skaala, mis jääb näitajate ja SKP kasvu vahele nii suur kui tahes, aitäh. Do you want to make some comments? I don't think there are any other speakers. tundub, et keegi rohkem sõna ei soovi, kas olete valmis vastama märkustele? jah, teen lühidalt. nõustun täielikult äh, sellega, et perfektset äh, näitajat kui sellist ei ole olemas. seda ütles ka eelneva uuringu tulemus. aga kui vaadata juhtalgatusi strateegias Euroopa kaks tuhat kakskümmend, siis need on ehm, kõikehõlmavad, aga, aga loomulikult mitte alati ideaalsed e. e-kaubanduse kohta on ehm, viidud läbi laiaulatuslikke uuringuid ja on ehm, keskendutud sellele, kuidas tarbijate Äh, nii-öelda heaolu paraneb, kui nad saavad äh, piiriülese ostuvõimaluse. Äh, kaks kolmandikku kasust, uuring näitas, tuli suuremast kaubavalikust. ja eesmärgiks on tõesti luua selline turg, kus kaubavalik on lai ja inimesed äh, saavad äh, endale sobivat kaupa tellida näiteks Sloveeniast või, või, või mida iganes, ehk et seetõttu äh, meile selline näitaja meeldis, et meie sellise kinda välja käisime. nii et võiks olla näitaja, mis on nähtaval selline on hästi nähtav ja mida siseturul toetatakse. nõus oleme ka sellega, et, et äh, mitte alati kõik ei saa ühtemoodi äh, tulu või kasu, kui turul tervikuna läheb paremini. aga keskendusime meie üldiselt sellele, milline äh, on äh, potentsiaali, potentsiaalne kasv äh, SKT-le. aitäh, et tulite täna siia, tutvustasite oma uuringute tulemusi. ja loodame, et äh, sellest tõuseb ka majanduslikku kasu. aitäh. So the meeting is now formally closed sellega on koosolek lõppenud, järgmine koosolek toimub kuuendal oktoobril algusega kell kolm.